Äh, tuleb arutusele homme hommikul kell üheksa, üheksast kaheni nimelt ja kella kolmest kella üheteistkümneni. päevakord on avaldatud ja seda, sellega on võimalik tutvuda Euroopa Parlamendi internetiküljel. sellega oleme oma töö tänaseks lõpetanud, head ööd!